Äh, mul on väga hea meel tervitada äh, siin ka Kanada parlamendi delegatsiooni, kes on diplomaatide rõdul, delegatsiooni juhib. David Tilson. Dall'onorevole David Tilson, presidente dell'Associazione parlamentare Canada Europa e sono presenti Eh, tema on ka Euroopa-Kanada Parlamentaarse Assotsiatsiooni president ja siin on Ontario, Alberta, Newfoundlandi ja Labradori ja British Columbia eh, osariikide saadikud. niisiis eh, Nad on siin selleks, et kohtuda Euroopa Parlamendi Kanadaga suhete arendamise delegatsiooni liikmetega ning ähm, me kõik olime šokeeritud nendest traagilistest sündmustest, mis toimusid äh, Ottavas äh, parlamendihoones kahekümne teisel oktoobril ning tahaksin avaldada äh, kaastunnet ja ka suurt imetlust selle julguse ja väärikuse pärast, millega kanadalased rünnakule reageerisid väga oluline on kaitsta neid väärtusi, mis on meie ühiskonna alustalaks nii Kanadas kui ka Euroopas ning ma loodan, et see kohtumine tugevdab neid pikaajalisi sidemeid, mis meie kahe parlamendi vahel on. soovin äh, delegatsioonile edu. tere tulemast kõigile. Passiamo ora alle votazioni aga nüüd alustame hääletust. proua Ayala Sender, palun. vabandust, president, et ma segan, aga ma tahtsin öelda, et me kõik peaksime tervitama Rosetta sondi maadumist komeedi pinnal minu arvates on tegemist Euroopa Kosmoseagentuuri suurepärase saavutusega. jah, tõepoolest, see on tohutu suur saavutus Euroopa tehnoloogiale, olen teiega nõus. aitäh, et seda mainisite, proua Ayala Sender. ning endise kosmosevolinikuna on mul selle üle eriti hea meel. nii, Haudala raport nüüd. kes on